võtab sõna demokraatlike väärtuste poolt, kui nad suhtlevad oma partneritega Aserbaidžaanis, aitäh. suur aitäh, volinik Almunia. on äh, viis resolutsiooni äh, ettepanekut, äh, mille esitasid liberaalid, Rahvapartei, konservatiivid, kuue rohelised ja hääletamine leiab aset kolme debati lõpul. nüüd jätkame naiste olukorraga Afganistanis ja Pakistanis ja kõigepealt annan sõna autoritele, härra Tannak esimesena. aitäh, härra juhataja, naiste olukord Pakistanis ja Afganistanis on jätkuvalt tõsine, inimõiguste rikkumised naiste vastu on seal tihtipeale aset leidvad ja tihti ja muret tekitab see, et ametivõimud kiidavad selle heaks Pakistani traditsioon au tapmiste osas peab eriti hukka mõistetama ning me peame võtma tunduvalt tugevamaid samme selleks, et tagada, et need kuriteod ei läheks karistamata. Äh, su-, suguelundite mutilatsioon on tihtipeale Afganistanis praktiseeritav ja me peame ka selle hukka mõistma. Afganistan on, see on emade surm kõige suurem äh, maailmas ja me peame tegema, Afganistan peab tegema rohkem selleks, et äh, emade tervisest hoolt äh, kanda ja šaria seadused Afganistanis, Pakistanis võimaldavad rasedate naiste tapmist ja see tuleb äh, samuti tugevalt hukka mõista, see on ka vastu ÜRO rahvusvahelisele inimõiguste deklaratsioonile. hoolimata sellest, et Euroopa Liit on väga palju rahalist ning tehnilist abi andnud Afganistanis, on naised ja tüdrukud äh, seal siiski, neil on raske ligi pääseda põhiharidusele, sest et usuliselt diskrimineeritakse naissugu Äh, need meetmed, millega tagada sugude võrdsust, neid ei rakendata äh, ja on äärmiselt oluline, et selle olukorraga tegeletaks ning leitaks konkreetne püsiv lahendus, enne kui NATO ISAF-i väed aastal kaks tuhat neliteist Afganistanist ära tulevad. Äh, hiljutised läbirääkimised Bonni konverentsil olid julgustavad ja usume, et koos nende sammudega, mida riigid ise võtavad, peaks Euroopa Komisjon andma veel rohkem abi nendele projektidele, mis edendavad ja kaitsevad naiste õigusi nendes kahes riigis, aitäh. suur aitäh, äh, kolleeg äh, Tänak ning nüüd äh, proua Gergende Ödenberg täiesti uskumatu on, et kahekümne esimesel sajandil on endiselt riike, kus naised on jäetud kõrvale aktiivsest poliitilisest majanduslikust elust ja Afganistanis ja Pakistanis on naised ühiskonna, äh, ühiskonnast kõrvale jäetud ning neile on ette nähtud sanktsioonid, karistused äh, ning kõik see takistab naiste tegevust igapäevaselt neis riikides Äh, pärast äh, Talibanide režiimi kokkukukkumist äh, on olukord küll Afganistanis paranenud, Pakistanis, aga me näeme, et olukord on halvenenud ja seda diskrimineerivate õigusaktide tõttu, näiteks see, mis tegeleb religioossete tunnete kaitsmisega. mõlema riigi õigusloomet peaks esmalt muutma selleks, et tagada naiste väärikus ning võimalus ennast isiklikult ning ametialaselt arendada ja tagada nende turvalisus nii koolides kui töökohas. võttes arvesse Euroopa Liidu abi neile riikidele, ei pea me mitte ainult väljendama oma hukkamõistu, vaid me peame neid äh, ka võrdselt koht-, tagama, et sealt koheldaks kõiki võrdselt. Äh, suur aitäh ja nüüd äh, Roome vai Rueda kaks minutit pärast Afganistanis kahe tuhande ühe, esimesel aastal aset leidnud konverentsi, mille tulemusena Afganistan ja rahvusvaheline üldsus Äh, kokkuleppele jõudsid, on naiste küsimuses edusamme tehtud vastavalt äh, valitsusele üle äh, nelja miljoni tüdruku käib koolides ning üle kahekümne viie protsendi parlamendiliikmetest on ka naised. aga endiselt on tegemist väga habra edasiminekuga ning ähm, tegemist on pigem ikkagi retoorikaga Äh, naiste kirjaoskamatus ning äh, laste suremus on äh, kõige halvemate näitajatega maailmas, endiselt on olemas sunniabielud, kauplemine, inimkaubandus ja nii edasi ning üha rohkem on juhte, kus ka naised või tüdrukud antakse ära teisele perekonnale mingisuguseks kompensatsiooniks Afganistani naised äh, on üha rohkem äh, rünnakute ohvrid, tegemist on millegagi, millega me peame tegelema ning seetõttu on vaja eelkõige tagada äh, seadustest kinnipidamine ning naiste ja laste kaitse kogukondades. ärgem unustagem, et naistel peab olema võimalus osaleda organisatsioonides ning eh, juhtida neid ning nad peavad ise ka saama osaleda turvanõuete eh, kujundamises, sama ka Pakistanis. eriti valmistab muret see, et teatud piirkondades käituvad võimud eh, sarnaselt kui Afganistanis ning see on ka põhjuseks, miks me nõuame, et Afganistani valitsus Äh, viiks sisse tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmanda aasta äh, põhiseaduses ette nähtud põhiõigused, mis on praeguseks peatatud ning äh, sealhulgas ka õigus olla vaba hoolimata soost. suur aitäh, härra Romeva Irueda! härra Murphy, üks minut. Thank you, president uh,. It's now over ten years since a newly found concern for uh, möödunud on kümme aastat sellest ajast, kui alustati sõda Afganistanis. Äh, naiste olukorda kasutati toona ettekandena, aga praegu on nende olukord kohutav. Äh, nende kirjaoskuse tase on kolmteist protsenti ning ainult viis protsenti naistest käib mm, keskkoolis, see on kõrgem näitaja kui Talibanide ajal, aga äh, madalam kui keskmiselt ning kuueteist kuuskümmend kuni kaheksakümmend protsenti abieludest on sundabielud, samuti on väga palju koduvägivalda. tuletan meelde ühe naise juhtumist, kes äh, vägistati, kui ta oli üheksateist, ta jäi rasedaks äh, ning äh, ta mõisteti vangi selle e, eest, et oli abielu rikkunud. hiljuti ta vabastati pärast kaheteistaastast vangistust. väga paljud naised endiselt on aga Afganistanis vanglates moraalsete kuritegude eest. vaid tuleb praegu välja viia küll, aga aga me peame üles näitama suurt solidaarsust äh, naiste, vaeste ja töötajate organisatsioonidega. suur aitäh kolleeg Murphy'le ning nüüd üks äh, minut härra Preda. Äh, suur aitäh, täna me räägime Afganistanist ja Pakistanist ja mõlemas riigis tuleb ütelda, et on võimalik ka teatud positiivseid arenguid täheldada, näiteks Afganistanis on osad naised äh, vastutavatel kohtadel. tuletan meelde ka ühe naise juhtumit, kes äh, vägistamise tõttu mõideti, äh, mõisteti vanglasse, aga see karistus vaadati ümber. samuti Pakistanis on viimasel ajal olnud väga palju positiivseid julgustavaid märke, aga neis riikides on siiski väga palju asju, mis endiselt vajavad parandamist, Afganist Taanis näiteks perevägivald, ka Pakistanis on see tõsiseks probleemiks. Afganistanis äh, lapideerimine endiselt eksisteerib. Pakistanis naised tihtilugu äh, on ka aumõrvade ohvrid ning äh, toimub sundusku pööramine. suur aitäh, proua, härra Preda ja proua Nikolai! suur aitäh, härra president! see resolutsioon puudutab kahte riiki, kus olukord on erinev naiste küsimustes. Eh, siiski eh, need resolutsioonid omavad ka ühiseid punkte, esmalt tegemist on äh, Äh, väga katastroofilise olukorraga võrra-, äh, võttes arvesse, milline on võrdõiguslikkuse tase ning äh, ka vägivald naiste osas, eriti just Pakistanis, Afganistani puhul aga tuleb tunnistada, et olukord on natukene paranenud, vähemalt õiguslikust aspektist hiljuti heaks kiidetud äh, Afganistani põhiseadus räägib võrdõiguslikkusest ning kahe tuhande üheksanda aasta äh, võeti vastu seadus äh, võitlemaks naistevastase vägivalla vastu ja seda rakendatakse ka ellu. samuti naiste esindatus on paranenud, küll aga tuleb tunnistada, et asjad muutuvad keerukamaks, kui rahvusvahelised väed viidakse välja Afganistanist ma usun, et kõik, mis on siiamaani saavutatud, äh, võib tegelikult äh, lihtsalt kaduma minna ja väga kiirelt. see on ka põhjuseks, miks Euroopa Liit peaks partnerlusprogramme rohkem edasi arendama. suur aitäh ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad härra Posselt lugupeetud president, need kaks riiki on väga erinevad, olgugi et nad on naabrid aga riikide siseselt on ka väga suuri erinevusi. pikalt eh, oli eh, Pakistanil üks valitsusjuht eh, varemgi kui äh, naissoost juht varem kui näiteks Saksamaale ning kubernere on olnud äh, naissoost, aga samas on ka piirkondi, kus naised ei saa näiteks arstiabi või kooliharidust äh, nii et me näeme, et siin tuleb edasi liikuda läbi kannatliku, kannatlike reformide elluviimise tee. Afganistanis sekkumine oli läbikukkumine, me arvasime, et me suudame ühe korraga aastatuhandetest üle hüpata, seda ei ole suudetud teha Euroopas ja seda vähem seal. Neil riikidel on oma arengu viis on vaja kannatlikkust üles näidata, pidevat toetust ja me ei tohi sinna saata sõjaväge ega eh, me ei taha, me ei tohi muuta ühiskonda lihtsalt niisama. suur aitäh ja nüüd proua Senešin üheks minutiks. suur tänu, president. vastavalt Reutersi uurim- äh,, infoagentuurile on Afganistan, riik, kus kõige rohkem äh, rikutakse naiste õigusi, kolmandal kohal selles nimekirjas on Pakistan. Äh, aumõrvad kiidetakse heaks äh, ühiskonna poolt, juhtiv religioon keeldub andmast naistele põhilisi inimõigusi. poolt peaaegu pooled Afganistani ri-, naistest on mõistetud äh, süüdi moraalikuritegude eest, üheksakümmend protsenti Afganistani naistest on kas vägistatud, alla surutud äh, või on nad äh, suure psühholoogilise surve all. kuigi naiste olukord Afganistanis ei ole paranenud, üldse mitte, vastupidi, see on halvenenud. Need seadused, mis on vastu võetud, on tegelikult meestepoolse agressiooni äh, Äh, veelgi teravamaks muutnud ja me peame midagi ette võtma. suur aitäh! nüüd proua Ojuland üheks minutiks. Äh, proua Ojuland ei ole saalis, äh, proua Veržat üheks minutiks. aitäh! jällegi me tunneme muret olukorra üle Afganistanis ja Pakistanis ja naiste õiguste üle, jah, väga hea, aga seda on juba öeldud, tegemist on kahjuks naiste õiguste rikkumise osas esimestel kohtadel olevate riikidega, aukuriteod, inimkaubandus, sundabielud ja nii edasi, nimekiri on väga pikk ja kolleegid juba rääkisid sellest. ma ei usu, et sõjajõudude kohalolek Afganistanis oleks midagigi eh, paremaks muutnud naiste olukorras ning äh, ma ei usu, et nende vägede väljaviimine ka olukorda hullemaks teeks, aga ma pean ütlema, et me peame survet avaldama neile riikidele selleks, et asjad areneksid ja mitte ainult õiguslikes küsimustes, meil on partnerluslepingud nende riikidega, nii et jah, palun kasutagem neid ära nii, nagu vaja äh, nende riikide tsiviilelanikkonna huvides, inimõiguste, demokraatia huvides. Äh, võtkem õppust mineviku vigadest, näiteks Magribi riikides ning Äh, viigem edasi demokraatiat ning inimõigusi, sellest on kõigil parem. suur aitäh, poolteist minutit, härra Paška, palun. härra president, härra volinik, äh, naiste positsioon islamiühiskondades on keerukas ja see on veel keerukam äh, seoses usuliste traditsioonidega, eriti just äärealadel äh, kus äh, militaristlikud rühmitused äh, juhivad asju, näeme me ikkagi traditsioone, mis on äh, pärit justkui keskajast. me peame keskenduma nende riikide ühiskondadele, püüdma neid juhtida modernsemale teele. Euroopa Liidu tegevused peaksid olema seotud sellega, et naised, kes nendes riikides saaksid äh, kaitsta ennast äh, alavääristamise vastu, koduvägivaldade vastu ja see on väga oluline. humanitaarabi, mis on suunatud äh, tüdrukutele ja naistele nendes ühiskondades, peab olema seotud ka survega riigivõimudele, selleks, et valitsevad võimud lõpetaksid sellised praktikad naiste, naiste kallal. samuti on vajalik tsiviliseerim-, tsiviliseeritud elustiil ja tsiviliseeritud valitsemisstiil nendes riikides. suur aitäh, härra Paška. poolteist minutit oli teil aega äh,. kolm kõnelejat on veel soovinud sõna, proua Korhol, palun. suur aitäh president, füüsiline ja vaimne vägivald naiste vastu on väga laialt levinud Afganistanis ja Pak-, Pakistanis. päris raske on sellest äh, aru saada, äh, tegemist on äh, islamiseaduste ja šaria seaduste seguga nendes riikides, tundub, et abielu rikkumises on alati süüdi naised, neid peetakse seetõttu kriminaalideks, kurjategijateks ja see on kindlasti inimõiguste vastane. Äh, väga vähe on neid naisi, kes on jõudnud äh, ühiskonna äh, tippametnike hulka, mm, aga on valdkondi, kus naised saavad vabamalt tegutseda, näiteks saavad nad oma ärisid ja väikeseid ettevõtteid paremini alustada nii et äh, paranemise märke on, aga me peame tagama selle, et äh, need õigused äh, tagatakse naistele ning naiste õiguste paranemine toimub kogu ühiskonnas. kindlasti ei pea me midagi tegema, peame kõik tegema selleks, et inimõigusi toetada. suur aitäh ja nüüd proua Gretu, palun. suur tänu, president nagu kolleegid on juba öelnud, on olnud Afganistanis ka naiste õiguste paranemise märke, aga äh, naiste olukord Afganistanis on äh, peaaegu sama äh, nagu kümme aastat tagasi, kui Hamid Karzai valitsuse ajal siirdeprotsessis kokku lepiti. naiste suremus sünnitusel on väga murettekitav, samamoodi see, et äh, on fundamentalistlikud kohtud, et äh, naisi ja tüdrukuid äh, ahistatakse, kui nad proovivad avalikus elus kaasa lüüa. samuti on vähe tippametnike hulgas naisi, parlamendiliikmete hulgas naisi sunnitakse abielule, neile ei anta piisavalt meditsiiniabi, neid diskrimineeritakse kohtu ja ametivõimude poolt Äh, Pakistani tüdrukute koolis toimunud äh, plahvatus äsjane äh, näitab, et see riik, millega Euroopa Liit püüab partnerlust saavutada, ähm, ei hoia kinni inimõigustest ja kutsun üles ametivõime seda olukorda parandama, aitäh. suur aitäh. ja nüüd proua Tuuli Hohenstein. suur aitäh detsembri alguses äh, kohtus rahvusvaheline äh, kokkund Afgani, äh, Afganistani valitsusega Bonni, Bonn kaks konverentsi raames. valitsus lubas kirjutada inimõigused sisse ka põhiseadusesse, sealhulgas meeste ja naiste vaheline võrdõiguslikkus, mis oli Euroopa Liidu poolt tervitatav ja toetatav. Vaadates ajas ette, kaks tuhat neliteist on aasta, kus liitlasväed Afganistanist välja tuuakse ning Afganistanis on täielik suveräänsus omaenda riigiasju ajada, on väga oluline, et tänane rahu, dialoog valitsuse ja Talibani liikmete vahel eh, ei tohiks kaasa tuua olukorda, kus naiste õigused veelgi halvenevad meie Euroopa Liiduna peaksime kindlasti seda protsessi toetama, aitäh! suur tänu! sellega lõpetame registreeritud kõneajaga ning läheme edasi vaba mikrofoni juurde, proua Komes. kahe tuhande kaheksandal aastal käisin nendes riikides ning nägin palju naisi, kes on Äh, Afganistani vanglatesse, nad on sinna sattunud äh, äh, tänu kohtuvõimude ja politsei diskrimineerimisele, ma kahtlen, kas Talibani režiimi kokkukukkumisest on palju muutunud, aga ma tean, et Talibaniga läbirääkimised kujutavad ennast naiste õigustele ohtu. meie Euroopa Liiduna peame nõudma, et naised oleksid läbirääkimiste laua taga ning me peame nõudma, et Afganistan peaks kinni oma rahvusvahelistest kogu kohustustest. Pakistanis kus on väga elav ühiskond, ei ole piisavalt naisi juhtivatel positsioonidel, on täiesti uskumatu kuivõrd äh, diskrimineerivad äh, on seadused naiste vastu, äh, keda süüdistatakse pühase, pühaduse teostuses, abielu rikkumisest ja nii edasi, meie peame resolutsioonis nõudma, et inimõigustest peetakse kinni, mis on ka Pakistani Euroopa Liidu koostöölepingus kirjas, aitäh. suur aitäh, proua Komes ja äh, kolleeg Tavares, palun suur tänu, härra president. Afganistan ja Pakistan on riigid, kus me näeme eh, suurte eh, rahvusvaheliste võimude ja geopoliitika eh, kohtumist kohutavate kohalike tendentsidega kui rahvusvaheline üldsus näitab oma mm, jõumänge nendes piirkondades, siis äh, kohalikud tendentsis muutuvad aina hullemaks, seda me näemegi tänases Afganistanis. mõned aastad tagasi avastasid ameeriklased, et äh, sõjaline lahendus oleks praegu hea, aga tuhandeid aastaid on juba see ühiskond sellisena eksisteerinud ning nüüd püütakse siirdevalitsust äh, sisse seada, sealhulgas ka Talibani, äh, ning see saadab meid äh, ajas veel kord tagasi, mm, kus naiste õigusi ei ole, ei ole tagatud, me räägime siin grupiviisilisest vägistamisest, naiste kaubitsemisest ja nii edasi nii et me peame kindlasti neid tendentse jälgima, eriti kui me püüame nende riikidega midagi kokku leppida. aitäh, härra Tavares! kokkuvõtteks äh, vaba mikrofonile härra Repa, palun! suur tänu, Pakistanis ja Afganistanis äh, on olukord tõepoolest väga keerukas Äh, Bonis toimunud konverentsil alustas rahvusvaheline kogukond Afganistani demokraatia ülesehitamist tulevikus, äh, sunniabielud, äh, seksuaalvägivald ja nii edasi, tegelikult on tänaste Afganistani naiste reaalsus ja vaja on ametivõimude poolset sekkumist, Talibanist oleme me nüüd lahti saanud, mis tähendab, et et äh, Afganistani naistel on põhiseaduslikud õigused, sellegipoolest ei ole neil ligipääsu kultuuri äh, äh, institutsioonidele. Mm, Afganistanis on vaja avatud ja ohutut ühiskonda, rohkem kui poolt selle elanikest ei saa alla suruda. ja Pakistanis ei ole asjad sugugi paremad, aitäh. suur aitäh, härra Repo kokkuvõtteks annan sõna äh, volinik Almuniale. suur aitäh, härra president! kõigepealt, mis puudutab Afganistani, siis äh, Bonn kaks konverentsil äh, töötas Euroopa Liit äh, koos rahvusvahelise ühiskonnaga ning äh, seal rõhutati seda, kui tähtis on naiste õiguste kaitsmine selles riigis. Mm, Lady Ashton ja äh, Äh, Hillary Clinton kohtusid koos äh, Bonn kaks konverentsi alguses Afganistani naistegrupiga. Need naised on meie kõigi jaoks inspiratsiooniallikaks. Euroopa Liit äh, juhib küll lepitusprotsessi, ent väga oluline on kaitsta ja toetada seda progressi, mida Afganistan on teinud naiste õiguste ja inimõiguste alal kahe tuhande esimesest aastast alates. Afganistani naiste olukord selles ühiskonnas äh, jääb endiselt äh, väga halvaks. Äh, Euroopa Liit töötab koos Afganistani valitsusega ning me näitame oma positsiooni läbi avalike väljaütlemise, näiteks naiste varjupaikades käesoleva aasta veebruaris, ent oleme ka näidanud oma arvamust mm, nõukogu järeldustes nii juulis kui novembris Äh, ligipääs õigusteenustele äh, nende naiste puhul, kes kannatavad koduvägivallal, on väga oluline Euroopa Liidu poliitika dimensioon. Äh, ent edasiminek sõltub siiski Afganistani kohtuorganite mm, edasises reformis. Euroopa Liit on sellesse kaasatud ning toetab Afganistani ka Kabuli protsessis mis puudutab Pakistani, siis äh, naiste õiguste toetamine on prioriteet äh, nii Euroopa Liidu ning selle üksikute liikmesriikide suhetes Pakistaniga. edasi, edasised sammud sõltuvad äh, riigi progressist tervikuna, aga Euroopa Liit saab aidata siin dialoogiga Pakistani ametivõimudega, kus käsitletakse ka inimõigusi, naiste õigusi ning suurenevat ligipääsu õigusabile Äh, kuigi naiste õiguste küsimus on murettekitav äh, Pakistanis, äh, siis vägivald naiste vastu on kõige tõsisem nendest aspektidest. Euroopa Liit jätkab poliitilist dialoogi Pakistaniga, et kaitsta naiste õigusi. üks eesmärkidest on tagada tõhus Euroopa Liit, Liidu kõikide naistevastase diskrimineerimise kõikide vormide mm, rahvusvaheliste dokumentide kaitsmine samamoodi on oluline välja juurida naistevastane diskrimineerimine ja vägivald, aitäh. aitäh, härra volinik on esitatud seitse resolutsiooni ettepanekut kõikidelt fraktsioonidelt, debatt on sellega lõppenud, hääletamine leiab aset järgmise debati lõpus.